El señor presidente. En, eh, se reanuda sesión, señorías. daamid ja härrad, jätkame osa istungjärku. eilse istungjärgu Äh, protokoll on meil juba olemas ja kui midagi, kellelgi selle vastu midagi ei ole, siis võtame selle vastu ning äh, järgmine päevakorra